La Presidente. Buongiorno, la seduta. tere hommikust. alustame tänase istungiga. esimene päevakorrapunkt. suuline küsimus komisjonile teatavate lennuettevõtjate kohaldatav ühe käsipagasi ühiku piirang. kõigepealt küsimuse esitamiseks saab sõna härra Simson, viis minutit. It... tere hommikust, president, kas me peaksime alustama, sest volinikku ei ole veel kohal?